jätkub äh, meie osaistungjärk kell kaheksa kolmkümmend kuni äh, kaksteist null nullini ja nii edasi. päevakord on teile saadetud, soovin teile head õhtut!